tõepoolest, siin äh, on asi väga emotsionaalne nii mõneski aspektis ja me üritasime neid teemasid käsitleda, näiteks ütleme, teemasid, mida puudutas Lopez Aguilar ja härra Debre ka. me üritasime neid küsimusi käsitleda, mida, mille fraktsioonid on tõstatanud täna õhtul. ja usun, et tulemus mida tugevdab ja võimendab Euroopa Parlamendi, ähm, tugevdavad Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud ning eh, mida toetab nõukogu, nii et eh, siin ei ole vastuolu liikmesriikidega. ja minu jaoks veelgi olulisem on see, et seda toetavad eh, reaalselt selle tööga tegelevad inimesed, piirikaitseametnikud, politseinikud, rändega tegelevad ametnikud ja me peame aitama neil nende tööd teha, sellepärast et nemad tagavad meie turvalisuse. aitäh! tänan, volinik King! nüüd saavad sõna raportöörid, esimesena kolleeg Lennarts yes,. aitäh! austatud juhataja, tahaksin samuti tänada komisjoni sellepärast, et selle protsessi algusest peale oleme me tunde ja tunde pidanud arutelusid parlamendis ja komisjoniga äh, selle kohta, kuidas see kõik peab toimima ja kuidas olukorda saab parandada. kogu see töö, mille me oleme teinud, on minu hinnangul päädinud väga hea tulemusega. tahaksin samuti tänada kõiki kolleege, kes on väljendanud toetust algatusele. ma usun, et enamus meist seda toetab, enamus on, on rääkinud ka tasakaalust põhiõiguste ja julgeoleku vahel. kolleeg Niedermüller ütles, et nad, need asjad ei ole omavahel vastuolus, vaid nad täiendavad üksteist. Need on väga olulised põhimõtted Mhm, mida, mida me oleme üritanud järgida selles õigusaktis ja ja see õigusakt on hea uudis, kui te soovite võidelda identiteedipettustega, kui teile läheb korda meie julgeolekupoliitika eh, tõhusus Euroopa Liidus ning siis, kui teile läheb korda see, et meie politseinikel, piirivalveametnikel ning tolliametnikel peavad olema vahendid oma töö tegemiseks ning äh, sellest on palju kasu ka seoses eh, lähenevate valimistega. kui teile aga see kor-, korda ei lähe, kui teil ei lähe korda julgeolek, identiteedipettused ja nii edasi, siis on teil võimalik hääletada kas eh, vasakäärmuslaste või rohelistega, palun. aitäh, kolleeg Lennart ning lõpetuseks kolleeg Melo. kaks eh, märkust lõpetuseks. üks on suunatud äh, asutustele, mitte ainult politseile, kes riskivad oma eluga iga päev selle nimel, et tagada meie julgeolek. nii et meie politsei ja muudele asutustele tuleb meie poolt, kas Europolist me räägime siis Frontexist, EULISA-st või minu riigis näiteks PSP-st või GNR-ist, piirivalveametnike, piirivalveorganisatsioonid Äh, peame tagama vastavad võimalused. teiseks, kommunistid ja rohelised väidavad siin, et loodav süsteem hakkab äh, sisuliselt äh, toimetama jälgimist süütute inimeste üle. aga me teame ju, et kui inimene midagi toime pannud ei ole, siis tema suhtes mingeid menetlusi ei algatata. kui aga midagi teevad pettised, siis tuleb neid uurida. ning enamus, enamus ausaid inimesi saavad siiski rahulikult üle piiri liikuda. mis puudutab kommuniste, kellele valmistab muret äh, õiguspärasuse küsimus parlamendi menetluses, olgugi et härra on lahkunud, tundub, et arutelu teda ei huvita, võin ma kinnitada, talle ja teistele, et siin Euroopa Liidus kavatseme me teha kõik selleks, et tagada õiguste järgimine, ka teiste inimeste õiguste järgimine. erinevalt nendest režiimidest, mida kommunistid kipuvad kaitsema, kas Kuuba, Venezuela või Põhja-Korea, kus jälgimine riivab väga teravalt eraelu. ma olen kindel, et seal kogutakse väga palju äh, informatsiooni inimeste kohta ja, ja inimesi peetakse kinni meelevaldselt, muuhulgas ka lähtuvalt nende tõekspidamistest. meie Euroopas aga üritame tagada, et õigust järgitakse ja et turvalisus on tagatud. aitäh, kolleeg Melo! seega on arutelu lõppenud ning järgmine punkt päevakorras on ühine arutelu kohe vaatame. jah, pidin ütlema veel, et äh, äh hääletus toimub aprilli teisel osaistungjärgul ning nüüd järgmine raport, korralik Niibleri raport restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine, alustab raportöör ise neli minutit. aitäh! austatud president, volinik, head kolleegid, kõigepealt äh, suur tänu variraportööridele nende toetuse eest selle teema arutamisel. usun, et äh, direktiiv, äh, mis puudutab preventiivset restruktureerimist ja teise võimaluse andmist ettevõtjatele, on väga oluline samm ettevõtluse toetamiseks Euroopa Liidus. meil on praegu Euroopas olukord, kus kakssada tuhat ettevõtet Euroopas peavad äh, al-, alustama maksejõuetusmenetluse ning kaob üks koma seitse miljonit töökohta. viiskümmend protsenti Euroopas loodavatest ettevõtetest ei ela kauem kui viis aastat. see tähendab, et me peame ettevõtlust toetama, ettevõtlusvaimu toetama. ja kui me nüüd võimaldame restruktureerimist ja saneerimist ettevõtjatele, kes satuvad rahalistesse raskustesse, siis oleme me õigel teel. ja kui me toetame alustavaid ettevõtjaid, kes näiteks oma esimest ettevõtet, esimese ettevõtte on loonud ja võib-olla ei ole sel, sellest päris õnnestunud, siis äh, oleks mõistlik ikkagi takistada nende ebaõnnestumist, sellepärast et läbikukkumist vaadatakse endiselt niisuguse häbimärgina ärivaldkonnas ja see takistab äh, noortel ettevõtluse teele minemist kahekümne kaheksas liikmesriigis on meil väga erinev regulatsioon restruktureerimise osas meil on liikmesriike, kus eh, seda üldse ei tunnustata, Bulgaaria, Ungari, Slovakkia, Horvaatia, meil on ka liikmesriike, kus restruktureerimine on seotud väga rangete tingimuste täitmisega, nagu näiteks Saksamaal, minu koduriigis, ning on riike, kus kus restruktureerimine on väga lihtsalt võimalik, Belgia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja mõned teised riigid, ning samuti restruktureerimine eh, on, tugineb eri eh, lähenemistele, meil on mitmeid riike, kus näiteks ka minu koduriigis Saksamaal, kus restruktureerimine ja maksejõuetusmenetlus on toimet-, seda toimetatakse võlausaldajate huvides teistes riikides, aga on huvide keskmes ettevõte ja selle tegevuse jätkamine ja töökohad, nende säilimine. see, mis direktiivis praegu kirjas on, preventiivse restruktureerimise osas kajastab väga head tasakaalu nende kahe erineva lähenemisnurga vahel. direktiiv jaguneb kolme ossa, esiteks, mis puudutab varase hoiatuse süsteemi liikmesriikides, selle kehtestamist, teine suur osa käsitleb ennetavat restruktureerimist ning kolmas osa puudutab makse, maksukohustustest vabata, vabastamist varase hoiatuse süsteemid tuleb liikmesriikides direktiivi kohaselt kehtestada, väga hea on see, et, sest see tagab ettevõtjatele äh, võimaluse teada saada, kas neil seisab ees restruktureerimine või mitte, mõnedes riikides on see olemas, mõnedes mitte, preventiivne restruktureerimine, siin on parlamendile oluline tagada hea tasakaal eri huvide vahel äh, ning muuhulgas ka võlgnike ja võlausaldajate huvide vahel ning ma parlamendi seisukoht on, et komisjoni ettepanek oli küll hea, aga oli väga võlgnikukeskne ning meie oleme seetõttu läbi oma muudatuste, mis raportis kirjas on, üritanud leida parema tasakaalu. üritas, üritame oma raportiga ka selgemalt välja tuua selle menetluse osalise, osaliste rollid preventiivses restruktureerimises, oleme näiteks määratlenud restruktureerimishalduri ülesanded Äh, keda on võimalik kas vabatahtlikult või kohustuslikus korras kaasata ning äh, teema, mis kolleegidele samuti oluline oli, oli töötajate õigused ja nende esindamine. no ma leian, et see tasakaal on praegu hästi paigas, mul on selle üle väga hea meel. me oleme väga head tööd teinud ning muuhulgas ka maksukohustustest vabastamise osas leidsime väga hea kompromissi ning äh, meie redaktsioonis on praegu kolmeaastane tähtaeg, et kolm aastat pärast seda need võlad kustuvad. ma loodan, et meil õnnestub veenda inimesi sellega ettevõtjaid looma ning restruktureerimine annab neile võimalused probleemide korral. aitäh, proua Niibler! nüüd komisjoni nimel volinik King, palun. Uh, juhataja, lugupeetud president Eh, parlamendiliikmed, eh, see direktiiv, mis homme hääletusele läheb äh,, omab kahte eesmärgi äh,. päästa äh, elujõulised ettevõtted, kes on sattunud finantsraskustele ja anda ka ausatele ettevõtjatele teine võimalus ja me oleme ühisel meel, et need meetmed aitavad kaasa kapitali vaba liikumist ja ettevõtluse alustamise vabadust, kasutades euroopalikku lähenemist, kõrvaldades need takistused äh, Äh, äh, mis tulenevad äh, siseriiklikest seadusaktidest restruktureerimise ja teise võimaluse andmise kohta. see on nõnda, et päästekultuur Euroopa Liidus on oluline ettevõtluse soodustamisel ja majanduskasvu soodustamisel ja komisjoni nimel ma tahaksin tänada raportööri proua Niiblerit ja ka variraportööre suurepärase koostöö ja tõsise töö eest, et nad jõudsid selle teemaga sellesse punkti selle äh, direktiiviga kehtestatakse miinimum ühtlustamissätted, et elujõulised ettevõtetel on juurdepääs ennetavale restruktureerimiskavale, mis võimaldab neil edasi toimida. teiseks, see tagab seda, et äh, ülemääraste võlgadega, kui ta ausad ettevõtjatesse antakse teine võimalus ja võimalusel ka maksekohustuse vabastamine mõistliku aja jooksul, maksimaalselt kolme aasta pärast. ja kolmandaks, direktiiv äh, tõhustab restruktureerimise ja pankrotimenetluse menetlusi ja eriti lühendab äh, sellele kuluvat aegade. see aitab ka investeeringute kasvule ja töökohtade loomisele ka, ka kaasas, äh, vähendades töökohtade kaotust ja vähendab äh, halbade võlgade tekkimist ning vähendab kulusid ning suurendab võimalusi nendele ettevõtjatele, keda me soovime toetada, kui nad vajavad uut algust. ja ma loodan, et tänane arutelu ja homne hääletus leiab suure toetuse sellele äh, ettepanekule. suur tänu, volinik King ja järgmisena saab sõna härra Calvet Chambon, kaks minutit. lugupeetud juhataja. Ühendkuningriigi volinik, tere tulemast. tere õhtust. ma leian, et tegemist on väga olulise õigusaktiga ja parlamendipoolse algatusega kuna see tähistab muutust meie suhtumisest ettevõtlusesse ja riskivõtmisesse ja me äh, lähenemine nüüd on sarnasem ameerikalikule lähenemisele, mida on palju kiidetud äh,. ligi kakssada tuhat äh, ettevõtte igal aastal äh, muutuvad maksujõuetuks, pankrotti lähevad, äh, see toob kaasa miljoneid kaotatud töökohti ja seda väga sageli tõttu, et väga jäigad eeskirjad on kohaldatavad nende suhtes Äh, selle asemel, et aita kaasa nende ettevõtete elujõulisusele. see on oluline ettevõtluse jaoks ja see algatus on selles mõttes väga oluline, sest see vahetult mõjutab meie majanduse toimimist ja ühiskonna toimimist ja parandab nii majanduse kui ka äriühingute ja töötajate olukorda. ja läbi nelja meetme, tagades suurema paindlikkuse pankrotimenetluses Äh, see tugevdab meie ühisturgu, teiseks see tagab suurema õigusliku kindluse äh, piiriülestele investoritele. Äh, ja see on seotud Euroopa tulevikuga. kolmandaks, et see annab võimaluse ettevõtete restruktureerimisel, kui äringud on sattunud finantsraskustesse ja ma tahaksin, et me oleksime kaugemale veel läinud mõnikord tuleks võib-olla prioriteetseks pidada pankrotimenetlust. neljandaks, see kaitseb töötajaid, andes äriühingule teise võimaluse, selle äriühingu töötajatele teise võimaluse. Äh, ja äh, toetab nende elujõulisust ja mitte ei lammuta neid. suur tänu, härra Kalvi Šambon. järgmisena oleks olnud härra Martin, kuid ma ei näe teda saalis. järgmisena härra Svoboda Äh, juhataja, äh, lugupeetud volinik, õnnitlused kolleeg Angeelika Niiblerile äh, suurepärase raporti puhul. ennetav restruktureerimine on väga oluline vahend Euroopa ettevõtjate jaoks kui me suudame luua äh, üle-euroopalised eeskirjad ja süsteemi, saab see olema väga hea meie vabaduste kaitsel, äh, liikumise, ettevõtluse vabaduse kaitsel. see toetab ka VKE-sid, mis moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest äh, äriühingutest ja väga sageli äh, Äh, ei ole need VKE-d finantsilises mõttes tugevad, seega see loob täiendavat väärtust. minimaalne harmoneerimine äh, annab äh, liikmesriikidele piisavalt manööverdamisvõimalust välja töötada vastavad eeskirjad ning kohandada neid riigis kehtivale ärikultuurile ja samuti, kui me räägime võlgniku ja võsa, võlausade suhetest, siis need on väga tundlik valdkond ka inimlikus mõttes. näiteks Tšehhi Vabariigis. oma kogemuse põhjal ma tean, et mitte iga võlgnikku ei tule karistada äh, sellepärast, et ta ei olnud piisavalt vastutustundlik, kuid ka äh, võlausaldajatel peaks olema võimalus oma raha tagasi saada tõhusalt. selles mõttes äh, raport pakub suurepärast kompromissi. see kajastab mõlema osapoole huvisid, nii võlgnike kui ka võlausaldajate huvisid ja seetõttu ma toetan seda raportit täna. tänan kolleeg Svoboda, kolleeg Kohverati nüüd äh, viis minutit. aitäh juhataja, lugupeetud äh, volinik, algusest peale oleme ähm, pidanud komisjoni äh, algatust väga positiivseks ja õigeaegseks. homme tuleb ka selle üle hääletus, just praegusel ajal on see väga tähtis, äh, kui me kannatame pika kriisi tagajärgede käes seega on igati asjakohane äh, määratleda kõikvõimalikud õiguslikud äh, vahendid, tänu millele liikmes, äh, tänu millele ettevõtted saavad päästa oma majandustegevust, kui nad on raskusse sattunud ja vajadusel siis on ka ette nähtud meetmed restruktureerimiseks, tänu sellele on võimalik päästa ka töökohti siin toimusid pikad läbirääkimised äh, selle äh, teksti üle, äh, kõigepealt parlamendis, pärast parlamendi ja nõukogu vahel. aga just tänu sellele saime käsitleda väga keerulisi küsimusi ja seega oli see kogu protsess positiivne me oleme äh, varem äh, jätnud kasutamata mitmeid häid äh, võimalusi, et toetada kõige nõrgemaid ja haavatavamaid ettevõtete restruktureerimise käigus, mis on puudutanud suuri Euroopa ettevõtteid, aga ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. restruktureerimine ei puuduta ainult mitte rahalisi teemasid see tundub küll äh, esmatähtis, kuid restruktureerimine äh, puudutab äh, ettevõtte töökorraldust, et see ei põhjustaks rohkem raskusi, kui ettevõttele pakutakse võimalus oma struktuuri muuta, et kriisiga toime tulla, siis on see igati positiivne ja see puudutab ka töötajate palku ja töötingimusi. on väga palju inimesi, keda ähm, puudutavad äh, äh, suured äh, restruktureerimised või ka ettevõtete pankrotti minekud, sellega kaob teinekord terve äh, kultuur. lisaks sellele on siin hulk äh, muid teemasid, mida saab äh, ettevõttega seoses lahendada. selles mõttes on siin hästi edasi liigutud ja seda on siin ka juba täna öeldud, sooviksingi siinjuures tänada raportööri Äh, kolmepoolsete läbirääkimiste käigus tehtud jõupingutuste eest, aga peaksime veelgi edasi äh, minema just ettevõtte äh, töökorralduse küsimuste vallas, mis puudutab töötajate koondamist, palgatingimusi, töötingimuste muutmist ja nii edasi nii et äh, siin on võimalik äh, teha märgatavalt äh, rohkem edusamme just kõige nõrgemate suhtes. inimesed on jah tööjõud, osa ettevõttest, kuid tegelikult nad võiksid olla ka potentsiaalsed võlausaldajad ettevõtet, ettevõttele, mis raskustesse satub. seega oleks hea, kui äh, tagada ka kõige nõrgematele võlausaldajatele äh, parem äh, kaitse äh, ja sellega ei saa äh, tegeleda äh, fakultatiivselt, vaid see peab olema äh, kohustuslikus korras äh, määratletud. ja e töötajatel peavad olema teatud eelisõigused selles valdkonnas äh, seega äh, loodame, et homme see äh, direktiiv äh, ka heaks kiidetakse, aga jätkame siiski oma tööd selleks, et senised kasutamata jäetud võimalused siiski kasutatakse ja leitakse võimalusi edusamme saavutada selles vallas pidades silmas nii ettevõtete kui ka töötajate huve, aitäh! aitäh, kolleeg Koferati, järgmisena üheks minutiks kolleeg Sosnjerš. jälle kord me näeme uut menetlust, erimenetlustust, mängime head onu, aga kust me leiame piisavalt raha, et paista, päästa kõik need äh, Äh, raskustesse sattunud ettevõtted, loomulikult mitte teie päevarahadest, lugupeetud parlamendisaadikud, vaid äh, peame leidma selle raha maksumaksjate taskust. seega äh, tublidelt ettevõtjatelt raha voolab nendele, kes on kaotajad selles mängus selleks, et päästa üks töökoht ebatõhusas ettevõttes te peate äh, ohverdama kaks töökohta äh, ter-, äh, tugevas äriühingus ja samas me peame kinni maksma ka ametniku töö, sest riigiasutuste ametnikud on kaasatud sellesse, see ei ole eriti mõistlik avalike vahendite kasutamise viis. see tähendab seda, et raha kantakse üle ühelt inimeste kategoorialt administratiivaparaadile. järgmisena kaheks minutiks härra Raadev. tänan, juhataja. kallid kolleegid, ma õnnitlen proua Niiblerit eh, kokkuleppe saavutamises selles direktiivi osas restruktureerimismakse jõudluse maksukohustuse vabastamise menetluse tõhususe suurendamisel. on teada, et eh, tõhus menetlus maksejõudluse puhul on osa hea ettevõtluskeskkonnast, see soodustab kaubandust ja investeeringuid äh,, hoiab ära töökohtade äh, kaotuse ja äh, hoiab majanduslanguse ära, kui on tegemist halbade lõuevõlgadega ja tööpuuduse suuruse kuid erinevused äh, siseriiklikes menetluskordades võivad muuta sellise menetluse ettevõtete jaoks väga pikaks ja kulukaks. see takistab äh, rahvamajanduse toimimist ja turu toimimist. ja see tõkestab ka äh, piiriülest laienemist ja investeeringuid üks miljon seitsesada tuhat inimest kaotavad igal aastal töö, töökoha pankroti tõttu. see direktiiv aitab VKE-sid. VKE-d saavad teise võimaluse ja nende suhtes kohaldatakse ennetavaid kiire restruktureerimise põhimõtteid. sellega antakse ettevõtjatele teine võimalus, kui nad vabastatakse maksukohustusest ja see teeb lõppu igavestele võlgnikele, äh, väheneb halbade lõun- äh,, võlgade äh, osakaal pankade bilansist ja äh, hoiab ära selliste äh, halbade laenude tekkimise tulevikus, kuid need eeskirjad peavad kehtima ka tarbijatele ja seetõttu ma arvan, et liikmesriigid peavad arvesse võtma neid soovitusi ja astuvad võitlusesse ülemääraste võlgadega kehtestades eh, kiiresti kohustuslikud eh, eh, maksujõuetuse menetluse reeglid. tänan, härra Raadev. vaba mikrofoni raames ei ole sõnavõtjaid, kuid teil on küsimus härra Stosnitšil, sinise kaardi küsimus. kas te olete nõus sellele vastama? palun. Moje pytanie brzmi, jak pan chce napędzać konia? minu küsimus on järgmine. kuidas te soovite Äh, suurendada ettevõtted, et kõigepealt raha sisse pumbata, see oleks nagu perpetuum mobile, kui see peaks toimuma. seega pankrotistunud ettevõtjate päästmine tähendab, et me julgustame inimesi võtma suuremat riski ja see võib viia neid samuti pankroti äärele. härra Raadev. kui äh, on selgelt defineeritud menetlusnormid ja reeglid olemas, siis äh, saab see meid aidata ka osalise maksejõuetusega, selleks et äh, siiski sa-, äh, säilitada VKE-de elujõulisus äh, ning töökohad ja see on nii võlgnike kui võlausaldajate ja kogu majanduse huvides. aitäh, kolleeg Raade, nüüd aga annaksin sõna volinik Kingile, palun. Honourable members um,, thank you for this debate juhataja, lugupeetud liikmed, aitäh kogu selle tehtud töö eest. Eh, tahaksin eriti just tänada liikmeid, kes tegelesid just selle teemaga ja selle raportiga. ja ma arvan, et kõik võiksid homme hääletada selle poliitilise kokkuleppe poolt, mis detsembris saavutati. meie omalt poolt teeme ka kõik selleks, et kui nõukogu on endapoolsed sammud teinud, on võimalik äh, seda kõike siis ka asuda ellu rakendama liikmesriikide poolt. aitäh, volinik King. nüüd aga uuesti sõna raportööri proua Niibler. aitäh. veel kord tahaksin tänada komisjoni ja volinikku härra Kingi ning äh, kolleege, kes on selle teemaga nii pühendunult tegelenud. me leidsime väga hea kompromissi ja see kindlasti aitab kaasa ettevõtluse arengule ja edendamisele Euroopa Liidus. meie liikmesriikides on niivõrd palju andekaid inimesi ja ma arvan, et äh, me peaksime motiveerima noori äh, selleks, et nad äh, võtaksid selle riski ja looksid ettevõtteid ja see direktiiv äh, peaks aitama äh, kergendada olukorda, kui need ettevõtted peaksid raskustesse äh, sattuma, et nad saaksid uue võimaluse ja kolleeg arvab, et võib-olla see on mingisugune viis, kuidas riigi raha või Euroopa Liidu raha kuidagi kõrvale juhtida, ei, see ei ole sugugi niimoodi, me tahaksime siiski leida mingisuguseid nutikaid äh, võimalusi ettevõtete aitamiseks, äh, mitte ei kann-, ei kanna neid nii kergesti maha ja sellel on äh, kogu majandusele oluline mõju ja aitab ka vaesuse vastu võidelda, nii et mul on hea meel, et me oleme suure sammu edasi astunud sellel teel selleks, et ka ettevõtlust tugevdada Euroopa Liidus, mitte ainult riigi sekkumise Äh, kaudu äh, majandust toetada, vaid toetada ettevõtjaid, äh, kes riskeerivad ning me peaksime looma raamistiku, et raskustes nad leiaksid ka meiepoolset toetust. et loodan, et homme see raport leiab suure toetuse parlamendiliikmete poolt ning et härra Koferati mainis seda, et kas me peaksime ka töövõtjaid paremini kaitsma, ma, tundub, et siin on päris palju infot ka konsultatsiooniõiguse kohta eh, siin direktiivis. nii et eh, siin on nii võlgnike kui võla, usaldajate õigused tagatud ja mulle tundub, et selles mõttes on kõik väga hästi tasakaalus ja loodan, et kõik toetavad seda ettepanekut homme, aitäh! aitäh! nüüd äh, on arutelu lõppenud, hääletus leiab aset äh, homme. nüüd aga järgmine päevakorrapunkt on äh, kolleeg Svoboda raport teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teotamine ja kõigepealt annaksin neljaks minutiks sõna kolleeg Svobodale. Vážený pane komisaři, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, mul on väga hea meel, et meil on võimalik hääletada läbirääkimiste lõpptulemuse üle. Need läbirääkimised ei olnud kerged. ma tänan omalt poolt kõiki, tänan neid kõigi institutsioonide nimel, kes läbirääkimistes osalesid. tänan neid kannatlikkuse eest ja selle eest, et nad näitasid üles tahet jõuda kokkuleppele. eriti tänan ma proua Niiblerit, oma kolleegi digitaalne ühisturg ja selle lõpuleviimine on prioriteet nii komisjoni kui parlamendi jaoks. parlamendi seisukoht erines komisjoni omast, aga me olime kohustatud käituma nii, nagu soovis enamik meie kolleegidest. parlament asus seisukohale, et me peame ennekõike toetama teoste loojaid ja andma neile õiguskindluse ning äh, teadmise, et nad saavad oma pikaajalisi projekte rakendada. me peame ütlema, et me andame endast kõik, et me anname endast kõik, et tagada Euroopa kultuuri mitmekesisus. ja anda Euroopa autoritele sellised tingimused, mida nad vajavad selleks, et nad saaksid töötada me peame looma tingimused erinevatele ringhäälinguorganisatsioonidele. me teame, et olemas on uued te digitaalsed tehnoloogiad, aga me peame tagama ka selle, et meil oleks turvaline keskkond, kus digitaalsed ettevõtjad saavad tegutseda. seetõttu soovime me rakendada päritoluriigi põhimõtet. see tähendab Äh, siis seda, et päritoluriigi põhimõtet kohaldatakse ainult äh, nendel juhtudel, kus ringhäälingud ähm, edastavad oma saateid ja uudiseid ja meie oleme sellise kompromissiga nõus. me leiame, et see kompromiss on hästi tasakaalustatud, sest see võimaldab ringhäälingu organisatsioonidel, ringhäälingutel ja ka neil, kes internetist saateid äh, vaatavad, teha seda, mida nad äh, soovivad ja lõppkokkuvõttes saavad nad ka paremaid pakkumisi. tarbijatel on võimalik nüüd äh, rohkem programme vaadata kogu Euroopa Liidu territooriumil. parlament palub äh, selles ettepanekus tagada ka otseedastused, mida praegu tegelikult ringhäälingud järjest rohkem kasutavad kuigi sellise nõude sissepanemine tähendab seda, et määrust tuleb suunata samas, samamoodi nagu direktiivi, tuleb ta muuta direktiiviga sarnasemaks. ja see tähendab seda, et põhimõtteliselt hääletame me direktiivi, mitte määrust. kuid reeglite rakendamine peaks ikkagi alluma sellele põhimõttele, millega tagatakse autoriõiguse kaitse. ainult autoriõiguste kaitse abil saame me kaitsta autoreid ja tagada teoste hea kvaliteedi, tagada ringhäälingute hea kvaliteedi kõigi tarbijate jaoks. ma leian, et see kokkulepe tõesti on hea kompromiss, et see kajastab praeguseid tingimusi ja et see ei takista kuidagi edasiste sammude astumist, juhul kui tingimused muutuvad seetõttu panen ma kõigile kolleegidele südamele, et nad toetaksid läbirääkimiste tulemusi homsel hääletusel. aitäh, nüüd äh, palun kolmeks minutiks äh, proua Ward. aitäh, ma tervitan seda, et komisjon tahab kultuuri teha kogu Euroopale kättesaadavamaks kõikidel liikmesriikide territooriumitel. Online-teenused laienevad ja seetõttu peaks ka ringhäälingu barjäärid vähenema, kuid samas tuleks kaitsta ja alal hoida nii teoste loojate kui ringhäälingute õigusi. see on väga oluline ja oluline on samas kultuurisektori jaoks ka see, et kultuurisektoril endal säiliks mingi kontroll toodetava materjali üle see eelnõu, mida me arutame, toob kaasa edasimineku tarbijate jaoks ja parandab programmide kättesaadavust kogu Euroopa Liidus. see on positiivne nii autorite kui ka tarbijate jaoks, mis, kes mõlemad on kultuuriga seotud. kultuur muutub nüüd kättesaadavamaks ja see tähendab seda, et tarbijad saavad kasutada kvaliteetset meediat kogu Euroopas. see on kasulik ka meediasektorile. ma arvan, et on ainult hea, kui me toetame seda, et jagatakse usaldusväärsemat, ähm, usaldusväärsemat sisu ja tehakse seda Euroopa tasandil ja me peame mõtlema just nimelt Euroopa perspektiivile, kui me räägime sellest, kuidas praegu uudiseid levitatakse selles direktiivis räägitakse ka ringhäälingute tasustamisest ja see on kindlasti kasulik ka tarbijatele, kes äh, saavad nüüd parema ligipääsu sisule see määrus aitab progressiivsetel jõududel Euroopas teha kultuuri piiriüleselt kättesaadavamaks, kuid hoiab samal, samal ajal tasakaalu ka lepinguliste õigustega. kultuur on meile väga oluline, sest selle abil luuakse sidemeid ja selle abil kaotatakse tõkked, mis muidu inimeste vahel on. ringhäälingud, mis on meie jaoks ühised, on osa meie ühisest kogemusest ja seetõttu peame me edendama tugevat ringhäälingusektorit, mis jõuab kodanikeni kõikjal aga nagu iga autoriõiguste õigusakti puhul ei tohi unustada ka autoreid, neid, kes sisu toodavad, me ei tohi neid kuritarvitada, nad peavad saama piisavat tasu oma töö eest. autorid ja õiguste omanikud väärivad õiguslikku kaitset, mille abil tagatakse, et nad saavad oma töö eest väärilist ja õiglast tasu. ei saa olla õige, et ringhäälingud saavad ebaproportsionaalselt suurt kasumit teiste inimeste töö arvelt. ja nende sissetulekute kaitse, millest ma rääkisin, on samuti seotud kultuuri sektori põhimõtetega. Need, kes kultuuri toodavad, peavad äh, saama sellist tasu, millest on võimalik ära elada, muidu ohustame me selle sektori mitmekesisust. ja lõpuks äh, tahaksin pöörata pilgu tulevikku. ma arvan, et äh, komisjon kavatseb ka tulevikus vähendada ringhäälingu barjääre kõikjal Euroopas ja see tähendab seda, et me saame parema kvaliteediga programme, parema kvaliteediga informatsiooni kuid me ei saa edendada ringhäälinguid, kui me ei toeta sõltumatuid äh, kultuuritootjaid, me ei peaks neid mitte ainult kaitsma, vaid me peame ka edendama ringhäälingu ja äh, kultuuri mitmekesisust kõikjal Euroopas ja me ei tohi lubada seda, et äh, ringhäälingut Euroopas domineeriksid mõned väikesed organisatsioonid teatud kindlatest regioonidest. aitäh, proua Vood ja nüüd saab sõna komisjoni nimel volinik King uh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel, et me täna räägime poliitilisest kokkuleppest, mis selle ettepaneku vallas on saavutatud. Euroopa Komisjoni nimel olen ma nõus, et tegemist on väga olulise osaga digitaalse ühisturu strateegiast ja ma tahaksin omalt poolt tänada kolleege, kes selles valdkonnas on töötanud, nii raportööri kui ka kõiki teisi parlamendiliikmeid, tänu kelle panusele me siin oleme see direktiiv äh, võimaldab meil tõesti rohkem kasu saada kultuurilisest mitmekesisusest, mida pakuvad Euroopa ringhäälingud. autoriõiguste litsenseerimine muutub äh, ringhäälingute jaoks lihtsamaks äh, ja siis on lihtsam ka programme edastada, neid programme on rohkem ja Euroopa Liidus on rohkem inimesi, kes saavad neid vaadata. sellest on kasu ka neile, kes elavad välismaal, sest nad saavad niimoodi Äh, sidet pidada oma koduriigiga, aimu sellest, mis seal toimub ja eriti kaitstakse sellega vähemuskeelte kõnelejaid. kuid direktiivis on ka mitmeid kaitseklausleid. direktiivis äh, hõlbustatakse ringhäälingute jaoks ligipääsu just nimelt veebipõhiselt, tehakse taasedastus, edastussüsteemid äh, lihtsamaks ja samuti tuuakse sisse uued reeglid mis puudutavad tasustamise eeskirju ja õiguste omanikke pärast institutsioonide vahelisi läbirääkimisi on siis ähm, sündinud see tekst, mida me, mida teie homme hääletate, aga mul on siiski kahju, et esialgne õiguslik äh, alus, mis oli siis aluslepingu artikkel sada neliteist, asendati lepingutega viiskümmend kolm ja ku-, lepingu artiklitega viiskümmend kolm ja kuuskümmend kaks, komisjon teeb sellekohase avalduse, tänan teid. aitäh härra volinik. ja nüüd jälle härra Svoboda, kaks minutit. siiski, ma palun vabandust, ütleb äh, juhataja, ma sain valesti aru. järgmisena saab sõna siiski äh, kolleeg Putonesest, härra Puusekit ei ole saalis. Merci, monsieur le president aitäh, juhataja. kõigepealt äh, tahaksin ma südamest tänada oma kolleege ja eriti muidugi proua Niiblerit, kes on äh, teinud suurepärast tööd komisjoni ettepanekuga ja aidanud meid ka institutsioonide vahelistel läbirääkimistel. homme me hääletame ja see tekst, mida me hääletame, aitab äh, Euroopal paremini ligi pääseda televisioonile ja raadiole, see aitab kodanikke, kaitseb nende õigusi ja kaitseb ka autoreid. esialgne äh, ettepanek äh, oli määruse vastuvõtmiseks, aga nüüd on see muutunud direktiivi ettepanekuks, mille siis liikmesriigid peavad vastavalt üle võtma. päritoluriigi põhimõte on praegu piiratud ainult uudisteprogrammide ja ka ringhäälingute oma programmidega, mida äh, nad siis ka ise rahastavad. territoriaalsuse põhimõte, mis on üldiselt kultuurisektori alus, äh, põhimõte on seega äh, pisut äh, piiratud, kuid ikkagi kaitstakse mm, äh, inimeste õigust saada emakeelset äh, informatsiooni. me lahendame sellega ka probleemi, mis on seotud autorite õigustega, me anname neile rohkem õiguskindlust ning see direktiivi ettepanek, mida me arutame, on oluline nii kodanikele kui õiguste omanikele ja samuti kultuuri alalhoidmiseks ja säilitamiseks, aitäh teile! aitäh ja nüüd jõuame me vaba mikrofoni vooruni ja proua niebler on palunud sõna. aitäh, härra juhataja, volinik, lugupeetud kolleegid. ma tahaksin tänada meie komisjoni esimeest ja raportööri, kes kannatlikult viis läbi nii palju äh, kolmepoolseid äh, kohtumisi, äh, et ilma härra Svoboda poleks me praegu siin, kus me praegu oleme, nii et seetõttu tahtsingi see sõna võtta ja see on tegelikult ka märgilise tähtsusega direktiiv, et me räägime siin interneti, televisiooni, raadiosaadetest, selleks, et seda süsteemi paremini ja lihtsamini süs-, kujundada ja et oleksid õiglased tingimused kõigile. selle direktiiviga oleme me saavutanud väga hea tasakaalu selleks, et kaitsta Euroopa filmi äh, loomingut äh, ja muidugi ka ringhäälingut ja kõiki, äh, kõikide tarbijate huvisid, ka kaastoodang on siin tähelepanu leidnud, ähm, käsitlust leidnud, samuti aitab see tagada rahastust koostööprojektidel, et Euroopa ei ole mitte ainult geograafiline üksus, vaid ka kultuuriline mitmekesisus, aitäh! aitäh, kolleeg Niibler. nüüd aga annaksin uuesti komisjoni nimel sõna volinik Kingile. Uh, uh, ma loodan, et keegi ei saa valesti aru uh, sellest, et, et ega arva, et arutelu pikkus täna õhtul näitab äh, selle teema tähtsust, vastupidi, äh, see otsus aitab äh, parandada ligipääsu televisiooni ja raadiosaadetele üle kogu Euroopa Liidu ja see ei ole ka abstraktne ettevõtmine, ettevõtmine, nagu sellele on juba tähelepanu juhitud, vaid see mõjutab praktiliselt igapäevaelu elu piiriüleselt, on nüüd, oleks parem ligipääs raadio- ja telesaadetele igaühel. loodetavasti muutub see ettepanek võimalikult kiiresti ka reaalsuseks ja ootame ka järeltegevust. mina isiklikult ootan homsest hääletusest positiivset tulemust, aitäh! aitäh volinik Kingile, nüüd annan jällegi raportöörina sõna härra Svobodale, palun. mikro, mikro ah, pane předsedající vážený pane komisaři lugupeetud eh, president austatud volinik eh, arutelus ei ilmnenud seoses selle ettepanekuga väga lahknevaid arvamusi. mul on väga hea meel, sest see tähendab, et homme võime eeldada positiivset tulemust ja äh, eeldatavasti võetakse vastu see oluline panus digitaalse ühtse turu arendamisse. komisjoni äh, lootused olid muidugi selle menetluse alguses veidi kõrgemal kui läbirääkimiste äh, tulemus, meenutaksin Robert Schumani sõnu, et mitte üks samm ei aita luua ühtset Euroopat, vaid selleks on vaja mitmeid samme, loodetavasti see on nüüd üks samm äh, sellise eesmärgi poole ja tulevikus äh, peame vaatama veel, kas äh, seda direktiivi saab veel laiendada seoses nende varasemate eesmärkidega ning suur tänu selle imelise koostöö eest proua Niiblerile ja komisjonile samuti ja ootan ka mina positiivset tulemust homsest hääletamisest aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja meie tänase päevakorra viimane punkt äh, puudutab äh, Hilde Vautmansi äh, raportit, otsus, millega luuakse Euroopa rahas, rahu tagamisrahastu. ja kõigepealt annaksingi sõna raportöörile, palun. suur tänu, lugupeetud president, volinik, kolleegid, homme asume siin kojas hääletama väga tähtsat otsust seoses Euroopa rahade, rahu tagumis, tagamisrahastuga. järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on Euroopa rahu tagamise rahastul ette nähtud üsna arvestatav eelarve, seega on Euroopa võimalus rahastada Äh, paindlikumalt äh, kaitse- ja sõjalisi äh, kulutusi. kõik erinevad projektid tuuakse nüüd ühtse eelarve alla ja see aitab täita tühimikke, mis varasemalt olid tekkinud. see hõlmab kõiki tegevusi, mida Euroopa Liit on rahastanud selles valdkonnas sõjaliseks tegevuseks, sõjaväeliseks tegevuseks on rahastamine aga piiratud ja rahastatakse selliseid projekte ainult sellisel juhul, kui sellel on äh, konkreetne arengu eesmärk. rahutagamisprojektid, äh, mida rahastatakse, äh, neid rahastatakse praegu Aafrika rahutagamisrahastu arvel Euroopa rahutagamisrahastu aitab äh, vahendeid jagada natukene võrdsemalt ning äh, ligikaudu neljakümne viie protsendi ulatuses on võimalik äh, rahastada ka teisi projekte, see tähendab suuremat paindlikkust ja väiksemat äh, väiksemaid kulusid liikmesriikidele, kes soovivad osaleda sellistes ettevõtmistes, rahuvalve äh, operatsioonid ei ole piiratud enam äh, tulevikus ainult äh, Aafrika mandriga, vaid me saame panustada ka muude kolmandate riikide kaitsesuutlikkuse suurendamisse. konkreetsetest näidetest rääkides, meil on Euroopa missioonid Somaalias, kus me saame Äh, pakkuda kohapeal väga head väljaõpet, aga kui äh, neil ei ole pärast seda varustust, äh, siis ei ole neid mõtet ka, neile mõtet ka välja, vastavat väljaõpet pakkuda, nüüd me saame tagada, et kui seal ei ole pärast meie väljaõpet lihtsalt hästi koolitatud inimesed, vaid et neil on ka vastav varustus olemas Euroopa rahu tagamise rahastu, nagu ma ütlesin, on rahastatav eelarvest, see tähendab ka järelevalvet sellel kojal, see on väga tähtis element. meie soovime, et meid hoitaks kursis õigeaegselt, et me saaksime iga valitud lähenemise puhul kaaluda selle eeliseid ja tagada, et ei rahastataks selliseid operatsioone, mis on vastuolus äh, kahekümne teise artikliga Euroopa Liidu toimimise lepingust või rahvusvahelise õigusega. me peame tagama, et see rahu tagamisrahastu täiendaks teisi rahvusvahelisi instrumente. me kuuleme sageli, et Euroopa tegutseb liiga hilja või ei kasuta võimalust tegutseda, et Euroopa on kuidagi, Euroopa käed on seotud. nüüd me näeme, et äh, julgeoleku valdkond on äh, prognoosimatum kui kunagi varem, see tähendab, et meil peab olema vahendeid selleks, et äh, oleks võimalik rahu tagada, selleks, et tugevdada rahu tagamise operatsioone ja suurendada ka Euroopa rolli maailmas rahu valvajana. Euroopa rahu tagamisrahastu ongi see puuduv lüli, mis praegu äh, maailma areenilt puudub, seega ma kutsun teid üles, äh, lugupeetud kolleegid, toetama seda otsust. suur tänu variraportööridele tehtud töö eest. arutelud ei ole olnud lihtsad, aga ma usun, et me jõudsime väga heade tulemusteni ning ma loodan, et homme hääletusel leiab see otsus laia toetuse aitäh, nüüd aga komisjoni nimel sõna volinik Kingile. Uh, uh, lugupeetud president, austatud liikmed, kes te praegu saalis viibite. kõrge esindaja nimel uh, soovin tänada teid, et toetate tema ettepanekut luua Euroopa rahu tagamisrahastu siin kojas on korduvalt rõhutatud, et vajaka on piisavalt paindlik-, võimalikust äh, tõhusast äh, vahendist selles valdkonnas. kõrge esindaja ja teiste kolleegide nimel soovin tänada ka raportööri proua Vautmansi ning kaasraportööre nende olulise ja konstruktiivse ning ka pragmaatilise töö eest nagu oma äh, raportis tähelepanu juhid, siis Euroopa eesmärgiks on olla globaalselt äh, rahu tagavaks jõuks ja see on kindlasti ka meie strateegilistes huvides. võttes arvesse killustunud ja äh, eripalgelist äh, julgeolekuolukorda, peab meil olema piisavalt paindlik vahend selleks, et rahu tagada aastal kaks tuhat kuusteist globaalses strateegias on sellele samuti tähelepanu juhitud. rahutagamisrahastu loomise mõte tuleb meie oma kogemusest, täpselt nii, nagu raportöör ütles, Euroopa Liit tegutseb erinevates paikades koha peal, aga on olulised piirangud sellele, mida me praegu suudame teha, näiteks on olnud keeruline rahastada Somaalia sõdurite väljaõpet meil ei ole olnud võimalik alati toetada Kesk-Aafrika Vabariigi äh, vastava varutuse, varustuse soetamisel, selleks, et kodusõja asemel äh, oleks seal toimiv äh, kaasaegne demokraatia. liiga palju sõltume nendest riikidest, mis saadavad sõdureid koha peale ning see on mõne, mõnel, mingil määral sidunud ka meie käed see otsus, mille ettepaneku äh, oleme nüüd teinud, muudab seda olukorda, Euroopa Liidul on nüüd võimalik rahastada äh, kogu operatiivtegevust äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika all ning meil on võimalik teha seda vastutustundlikult ja paindlikult. siin on kolm peamist tegevusvaldkonda mida rahu tagamisrahastuga toetatakse. esiteks ühised kulud Euroopa Liidu sõjalistel operatsioonidel. selleks, et operatiivsed vajadused oleksid paremini kaetud, tulebki ühiselt rohkem kulusid katta. teiseks, Euroopa Liidul on võimalik panustada äh, sõjalisse sõjaväelistesse operatsioonidesse, mida juhivad teised rahvusvahelised jõud ning kolmandaks on võimalik toetada taristu, varustuse ja sõjaväelise toega meie partnereid teistes riikides, kui Euroopa Liidu Nõukogu nii otsustab. ja nõukogu paneb ka piirid, mil määral me saame nendes kolmes tegevussuunas tegutseda. igal juhul peavad alluma meie partnerid rangele kontrollile, mis hõlmab ka meie põhiväärtusi ja rahvusvahelist õigust. kõrge esindaja on komisjoni toetus ning me püüame luua sünergiat teiste rahastamisvahenditega ning tagada selle, et Äh, vahendite haldamine oleks samuti vastutustundlik. rõhutaksin, et see on väga tähtis osa sellest tööst, mida me ühiselt teeme selle nimel, et meie süsteemid oleksid äh, turvalised, et meie partner, et me saaksime toetada oma partnereid rahvusvaheliselt ja töötada ühise eesmärgi nimel, mis on julgeolek ja rahu soovin teid taas tänada teie toetuse eest sellele algatusele, ootan meie arutelu huviga ja ootan ka homme toetust hääletusel, aitäh! aitäh, nüüd äh, kolleeg Benifei, kaks ja pool minutit, palun. aitäh, juhataja. Euroopa rahutagamisrahastu finantsinstrument, mis peaks äh, tagama liikmesriikide suurema koostöö julgeoleku vallas, äh, see tugevdab olemasolevaid mehhanisme, parlament on andnud endapoolse toetuse selle mehhanismile ja püüame selgitada välja, kuidas paremini äh, rahastada seda valdkonda. me soovime, et oleks selgemini määratletud ka vastutus Euroopa Parlamendi ees ja soovime paremat juurdepääsu samuti räägitakse siin algatustest teistes äh, kolmandates riikides ja ka seal peaks olema kahese otstarbega äh, toodete puhul meil äh, suurem ülevaade, et kõikide nende tarnete puhul peaks meil olema piisavalt informatsiooni, sest selline ühine tegutsemine peaks olema sidusatel alustel ning võtma arvesse inimõigusi ja ühiseid äh, põhimõtteid äh, inimõiguste äh, hart-, põhiõiguste hartat. kodanikuühiskond on pühendunud sellele, et hoiatada inimesi tuumasõja eest ja ma arvan, et seda konteksti arvestades on ühine tegutsemine tõepoolest mõistlik. nüüd aga kolleeg Pimenta Lopes suur tänu. rahumehhanism, mille on komisjon ette äh, välja pakutud, see äh, puudutab rahuideaali äh, ning räägitakse kaitse ning julgeoleku algatuste toetamist, kuid tegelikult ei räägi me siin mitte ainult sõjalisest sekkumisest, sõjalisest võimekusest kolmandates riikides, meie küll ei saa pooldada sõjalisi sekkumisi ja sõjalisi eesmärke. see on paiga, välja toodud ka Portugali põhiseaduses. et relvastuse vähendamine, ka tuumarelvastuse vähendamine ning konfliktide lahendamine vastavalt rahvusvahelisele õigusele, aitäh aitäh, kolleeg Pimeda Lopes. Ehm, kolm sõnavõtusoovi on vaba mikrofoni voorus samuti, palun kõigepealt kolleeg Ward. suur tänu. tahaksin tänada ka volinikku. Ehm, Euroopa Liit on eelkõige rahuprojekt. Ehm, Brüssel on lubanud eh, rahu, seda ka konverentsil rahu ning jõukus, mis leidis aset kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal siin Euroopa Parlamendis ja see kavatsuste deklaratsioon, millega seal välja tuldi, tõi välja äh, meie eesmärgid äh, rahu poole püüdlemisel, äh, inimväärikuse ning solidaarsuse põhimõtted, mis on põhiõiguste harta preambulas välja toodud ja mida kinnitas ka kahe tuhande üheksanda aasta Lissaboni leping. Nobeli rahupreemia, mis on Euroopa Liidule antud, samuti kinnitab ähm, selliseid püüdlusi. rahulubadused äh, rajanevad äh, teatud ähm, eeldustel ja kõik äh, uued äh, rahvasaadikud järgmises koosseisus peaksid samuti selle lubadusega liituma ning äh, edasi tegutsema selles vallas. aitäh, kolleeg Ward, nüüd aga kolleeg Flanagan.